Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την... Tere hommikust, daamid ja härrad. Me alustame tänase koosolekuga ning esimeseks päevakorrapunktiks on komisjoni avaldus ja see puudutab Euroopa Liidu üldist reaktsiooni HIV-AIDSi probleemile. tahaksin meelde tuletada, et pärast komisjoni avaldust on üks sõnavõtuvoor, sõna võtavad eh, siis kõnelejad fraktsioonide nimel ning vaba mikrofoni ei ole. ma annan sõna härra Davidile komisjoni nimel, palun. härra Talli, vabandust. Thank you very much, madam president. suur aitäh, lugupeetud president. mulle valmistab suurt heameelt täna siin viibida ülemaailmsel AIDSi päeval ning ma tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu äh, reaktsiooni nimel, mis äh, Euroopa Komisjon täielikult jagab teie soovi aidata inimesi, kes elavad äh, HIV-i, mm, AIDS-iga Euroopas ja mujal. tegemist on äh, poliitilise märguandega, mis näitab, et kolmkümmend aastat on see epideemia kestnud ning endiselt on vaja meil sellele tähelepanu pöörata. kakskümmend viis tuhat isikut äh, eelmisel aastal nakatus ning üle saja tuhande mm, lähinaabruses. komisjon töötab selle nimel, et tagada ennetus, ravi ning mm, hool ning äh, milleeniumi eesmärkide täitmine aastaks kaks tuhat viisteist. tahaksin kinnitada, et HIV-AIDSi äh, vastu võitlemine on endiselt äh, prioriteetsel kohal. kaks aastat tagasi võeti vastu strateegia tegevuskava, mille eesmärgiks oli võidelda HIV ja AIDSi vastu Euroopa Liidus ning naaberriikides. sellest ajast peale on komisjon teinud terve rea algatusi selles valdkonnas selleks, et aidata läbi terviseprogrammide ja arenguprogrammide ning kahepoolsete lepingute Euroopa Liidu liikmesriike ning partnereid. juurdepääs äh, test, analüüsidele ähm, ning äh, ravile äh, ja ennetus on vastuseks selles valdkonnas. samuti oleme me tugevdanud mehhanisme, mille abil on võimalik tegevust ning poliitikat selles vallas tugevdada, me oleme eh, tsiviilfoorumi koostanud ning rakkerühma koostanud. Eh, tegevuskava on endiselt jõus ning eh, komisjon jätkab selle elluviimist ka järgnevatel aastatel. eriti majanduslikelt rasketel aegadel ei tohi me unustada Äh, HIV, AIDSi probleemi. komisjon endiselt äh, jätkab aktiivselt äh, praegu ja tulevikus siin tege-, tegutsemist. ma tahaksin kasutada võimalust ja rõhutada, et HIV, AIDS on ka uues terviseprogrammis, mis peatselt tuleb ka parlamendi ette arutlusele. suur aitäh! suur aitäh, härra Dali! Λόγο στην κυρία Φρασουάς Γκροστέτ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Merci beaucoup, madame la... Proua Γκροστέτ, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, tegemist on täna rahvusvahelise AIDSi äh, viiruse vastase võitluse päev ning väga oluline on, et meie parlament selle resolutsiooni vastu võtab tegemist on tugeva märguandega, sellepärast et äh, AIDSi epideemia küll äh, taganeb maailmas, me räägime sellest vähem, aga me ei tohi äh, seda küsimust unustada, sellepärast et tegemist on endiselt suure probleemiga. üle kaheteist tuhande noore kaheteist, kahekümne viie aastaste seast kannatavad selle all Euroopas Euroopa Komisjon ja volinik Dali ütles, et meil on vaja tegevuskava kaks, meil on tegevuskava aastateks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kolmteist ning äh, praegu on oluline, et me saaksime anda ülevaate, vaadata, millised on tehtud edusammud. igal aastal avastatakse üle viiekümne tuhande uue juhtumi äh, HIV-aidsi osas Euroopa Liidus ning naaberriikides. kolmkümmend protsenti äh, inimestest ei tea, et nad on nakatunud ning äh, paljudes naaberriikides ulatub see protsent kuuekümne, seitsmekümne protsendini. tegemist on tõsise probleemiga äh, poliitikutele. Äh, pool nakkusekandjatest hakkavad ravi saama alles hilises staadiumis ning selle tulemusena, enne kui neid, neile ha, noh, haigust diagnoseeritakse, jõuavad nad tõsiselt nakatuda aga nakatunud isik, kes võtab äh, retroviraalseid ravimeid, enne kui tema tervis tõsiselt halveneb, saab äh, seitsmekümne viie protsendi võrra vähendada ohtu, et nakkus kandub üle ka tema äh, nakatamata partneritele. seega Euroopa Liit peab tegema kõik selle nimel, et äh, juba tehtud edusammud äh, ja investeeringud ei läheks tühja, me peame koolitusele ja ennetusele rõhku panema, me peame parandama järelevalvet, me peame äh, looma võrgustikke neile, kes võitlevad selle haiguse vastu ning me peame samuti edendama heade tavade levikut muuhulgas tuleb tagada see, et äh, analüüside tegemine oleks väga kerge, testide tegemine oleks kerge ja lihtne kodanikele. kui äh, see nii on, siis sellisel juhul oleks igalühel palju kergem kindlaks teha, kas äh, ta on nakatunud viirusesse või mitte. see on see töö, mis meil ees seisab. ma arvan, et on väga oluline, et me käes, käed rüpes ei istuks ning et me jätkaksime võitlust HIV-AIDSi vastu. suur aitäh, proua Kross, et ja ma nüüd annaksin sõna et Äh, proua Childersile sotsiaaldemokraatide nimel kolm minutit, palun uh,. Thank you, president uh,. World AIDS. suur tänu, president. Uh, AIDSi üleilmne päev uh, tähistab nüüd kolmekümnendat aastapäeva, sest kaheksakümne esimesel aastal peeti seda esimest korda ja meie võitlus HIV-i vastu on tegelikult mõeldud ka selleks, et toetada neid, kes on nakatunud ja need, kes on surnud sellesse haigusesse. HIV on rahvatervise osas äh, järjest tähtsamaks muutunud. sotsiaaldemokraatide nimel kutsun üles välja töötama strateegiat, töötama välja strateegiat HIV-vastaseks võitluses Euroopa Liidus. meil on vaja teha nakatunute jaoks äh, väga palju ära, sellepärast et äh, igal aastal lisandub väga palju uusi nakatunud üle kolmekümne tuhande inimese ei tea, et nad on nakatunud ja sellepärast on meil vaja kiireid ja tõhusaid teste kõige rohkem haavatavates gruppides, nagu noored inimesed, me-, meessoost homoseksuaalid, prostituudid ja vangid. kahe tuhande üheksandal aastal eh, USA-s katsetati uut testimissüsteemi, kus eh, testiti just kõige suurema ohu all olevaid äh, gruppe. ja seda tehti erinevates munitsipaalorganisatsioonides, haiglates ja nii edasi. ning äh, selgus, et väga ebaproportsionaalselt suur arv äh, nakatunuid leiti just äh, sellistes testimiskohtades meil tuleb tagada juurdepääs ennetamisele, nõustamisele ja hoolekandele ja seda tuleb teha munitsipaaltasandil. me kutsume üles ka võidelda häbimärgistamise vastu. Eh, HIV-i, AIDSi nakatunud inimesed peavad äh, saama võrdselt koheldud ja neid ei tohi diskrimineerida. ÜRO kahe tuhande kümnendal aastal selgitas välja, et AIDSi nakatunutesse suhtutakse negatiivselt ja peale selle ei soovita neid ka tööle võtta. Nad äh, jäetakse kõrvale ka perekonna tegemistest, seda vastas nelikümmend protsenti uuringus osalenutest äh, Euroopa Liit peaks välja töötama ka poliitilise raamistiku selleks, et ka liikmesriigid töötaksid välja oma strateegia eh, HIV-i ja seksuaalsel teel eh, levivate haiguste vastu, meil on vaja paremat ennetamist, meil on vaja ka kaitsevahendeid nagu kondoome meestele ja naistele ja muid kaitsevahendid ja meil on väga kahju, et siiamaani ei ole äh, välja töötatud äh, riiklikke kaitsestrateegiaid. inimeste aktiivne kaasamine igal tasandil, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on väga tähtis selleks, et meie jõupingutusi kannaks edu. tahaksin tänada oma kolleege, kes aitasid seda küsimust esitada, eriti tahan tänada oma kolleegi Michael Cashmani, kes on selles küsimuses väga tugevalt töötanud juba väga pikalt suur tänu, proua Childers. ja nüüd saab sõna proua Barbanova ALDE nimel. E suur tänu, pärast seda, kui Euroopa Liit nüüd kolm aastat tagasi välja töötas HIV-vastase strateegia, tuleb meil tunnistada, et Euroopa Liidus oleme me väga kaugel iga-aastastest äh, püstitatud eesmärkidest ehk sellest, et meil oleks äh, väga vähe uusi nakatunuid ja väga vähe nakatumisriske. meil tuleb teha väga palju püüdlusi veel ennetamistöös. olukord Euroopa Liidus on äh, raske, eriti raske on ta Ida-Euroopas kolmkümmend aastat pärast esimest äh, maailma aitsipäeva on ikka veel väga tähtis teha teavitustööd, meil on vaja rohkem informatsiooni, meil tuleb äh, eesmärgipäraselt informatsiooni levitada ja valitsusorganisatsioonid tuleb sellesse töösse kaasata. härra volinik, me tervitame komisjoni püüdlusi äh, Eh, oma strateegia rakendamisel võitlemaks AIDSi ja HIV-i vastu ja me loodame, et te teete liikmesriikidele selgeks, et eh, see strateegia, mis eksisteerib paberil, sellest ei piisa. HIV-i ja AIDSi vastases võitluses on meil vaja ka piisavaid finantsvahendeid selleks, et seda strateegiat rakendada. me peame vaatama, milline on reaalne elu ja panema paika prioriteedid, ei ole mitte mingit ruumi tabudele, kõik liikmesriigid peavad välja töötama AIDSi strateegia ja me peame tõesti keskenduma seksuaalsel teel levivatele haigustele. tänane päev on väga tähtis, me peaksime Äh, mõtlema ka sellele strateegiale, mis töötati ENVI komisjonis välja. jah, on teatud ühiskonnagruppe, äh, mis on rohkem ohustatud, nagu näiteks noored äh, narkootikumidest sõltuvad ja homoseksuaalidest mehed, nii et nendele tuleks eriti keskenduda, need grupid on haavatavad, neid tõrjutakse rohkem ka sotsiaalselt välja ja ja tihti HIV-i ja AIDS-i nakatunud inimesed kannatavad rohkem kui mittenakatunud. me peame keskenduma nendele gruppidele, me peame tegema diskrimineerimisvastaseid kampaaniaid ja jätkama võitlust HIV-i ja AIDSi vastu ja sellepärast ma loodan, et kõik saadikud äh, ei lähtu siin ideoloogilistest põhjustest ja toetavad meie resolutsiooni. täna on ma-, maailma AIDSi päev, rahvusvaheline AIDSi päev ja ma loodan, et kõik äh, püüdlevad selle poole, et meil oleks võimalik selle haiguse vastu võidelda suur tänu, järgmisena proua Ruut Perent, kes soovib esitada sinise kaarti küsimuse. Karda. kui te olete nõus, äh, siis proua Ruut Perent tahaks teile esitada sinise kaarti küsimuse, palun, proua asepresident. suur tänu, tahtsin proua Barbanovalt küsida, et kas te olete minuga nõus, jah on tõsi, et meil on vaja rohkem finantsvahendeid Euroopa Liidu eelarves selleks, et meil oleks programme äh, Äh, selleks, et äh, teostada järelevalvet ja äh, anda teavet, kuid kas te olete ka nõus, et tegelikult liikmesriigid vaatavad sellest haigusest mööda ja tegelikult raha panna, paigutatakse mujale ja see on tõesti väga õudne, proua Childers ütles ka seda ja tõesti oleks tähtis nõuda komisjonilt, et ta nõuaks liikmesriikidelt, et noh, näiteks kui palju kulutatakse AIDSi vastaseks võitluseks, kui palju kulutatakse raha selleks, et inimesi ravida, kui palju kulutatakse raha selleks, et levitada informatsiooni, nii et kas oleks võimalik, et eesistuja annaks meile meile selle informatsiooni võimalikult kiiresti. kõneleja räägib ilma mikrofonita. jah, proua Rootperet, on väga tähtis, et me kasutame kõiki võimalusi ja poliitilisi meetmeid selleks, et oma strateegiat rakendada. aga meil tuleb vaadata ka, et see tõesti reaalselt toimiks. me peame kasutama erinevaid äh, online programme äh,, IKT-d, naabrusprogramme ja ka tegelikult tehnoloogia hindamist, selle kõigiga oleks meil võimalik tegelikult ka edusamme näidata. sest ma ju kohe alguses ütlesin, et me oleme praegu läbi kukkunud ja on väga tähtis, et meil oleks läbipaistvus kõikidel tasanditel just teatud prioriteetide osas, me peaksime tõesti ütlema, milline on lisandväärtus, milline raha on kuhu kulutatud, sest meie siin kojas oleme teadlikud kogu selle lobitööst, mida tehakse erinevatele prioriteetidele, mis ei ole üldse tähtis Euroopa kodanike, Euroopa ühiskonna jaoks, aga see on teatud ühiskonnagruppide lobitöö, nii et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et tehtaks lobitööd ka selles osas, mis on meie kodanikele kõige parem. suur tänu, proua Barbanova ja järgmisena saab sõna kolleeg Jannaku Taakis ECR fraktsiooni nimel Uh, you, great... suur aitäh! täna me näeme, et paljud tuhanded süütud elud äh, rikutakse ära selle äh, kohutava haiguse poolt. statistika näitab, et äh, uute nakatumiste arv endiselt ei vähene Euroopa Liidus ning see ei ole hea tulemus. HIV-AIDS on epideemia, mis puudutab kõiki liikmesriike ning meil on suur vastutus nende ees, kes elavad HIV-AIDSiga täna, kui parlament resolutsiooni kiit-, heaks kiidab HIV-AIDSi üldise lähenemise kohta, siis selles resolutsioonis käsitletakse kõiki aspekte, kus Euroopa Liit panustab HIV-AIDSi vastasesse võitlusse, sealhulgas ka teaduste ning vaktsiinide rahastamine. meil on vaja piirideta, rassideta, head, soota poliitikat siin, aga tegemist on haigusega, mida me suudame kontrollida ja seda eriti läbi eh, testide ning ma olen veendunud, et ühel heal päeval me leiame ka ravi. praegu peame aga suurendama avalikkuse teadlikkust, toetama kodanikuühiskonda ning eh, jagama teadusuuringute tulemusi. Eh, resolutsioon liigub selles suunas, et see koos kõikide teistega Äh, üle maailma toetab neid, kes äh, on surnud AIDSi tagajärjel. Äh, me teeme kõik selleks, et võidelda HIV-AIDSi vastu ning parandada nende elusid, kes peavad sellega elama ning me kinnitame üle, et me oleme pühendunud sellele võitlusele. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Sadu Hassi roheliste nimel kolm minutit armsad kolleegid, ma eh, sooviksin tänada kõiki neid, kes osalesid eh, selle seisukoha väljatöötamisel. meie eesmärgiks on vähendada nakatunute arvu. statistika paraku ei näita et areng kulgeks selles suunas. meil on liikmesriikides kümneid tuhandeid uusi juhtumeid ning kui me vaatame, mis toimub naaberriikides, siis meil tuleb aastas sadu uusi nakatunuid. Need on kõik nakatumised, mida oleks võimalik ära hoida ja me kõik teame, kuidas seda võiks teha. kõik need vahendid on aga äh, praegu, äh, kõiki neid vahendeid kasutatakse liiga vähe. eelkõige Lõuna-Aafrikas. ma olen näinud äh, televisioonis reklaami, kus Nelson Mandela ütles, et kuna me oma lapsi armastame, siis me räägime nendega ka, ka seksist eesmärgiks on see, et inimesed ennast oskaksid kaitsta, selleks peavad nad aga ka teadma, mis on seks ning kuidas kondoome kasutada. Soomes, minu kodumaal, näitavad kogemused, et seksuaalelualane selgitustöö koolides ning teenused, mis on seotud seksiga, seksuaaltervisega, on väga hea vahend selleks, et vähendada kõik, kõiki seksi, seksuaaleluga kaasnevaid probleeme. see aitab vähendada ka nakatumist HIV-sse ja AIDSi. teavitamistegevus on äärmiselt oluline statistika näitab et, et nelikümmend viis protsenti uutest nakatunutest on noored naised vanuses alla kahekümne viie aasta. see näitab selgelt, et äärmiselt oluline on see, et naistel oleks teadmisi ning et neil oleks ka julgust nõuda kondoomide kasutamist äärmiselt oluline on ka tagada juurdepääs testimisele. see aitab vältida haiguse levikut ligikaudu kolm korda. äärmiselt tähtis on tagada ka see, et rasedad naised ei annaks nakkust edasi veel sündimata lastele ma loodan, et lisaks üldistele eesmärkidele püstitame me ka täiesti konkreetseid eesmärke selleks, et takistada AIDSi levikut. suur aitäh äh, proua Sadu Hassile ning nüüd saab äh, sõna proua Marissa Matjas äh, kuue nimel. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik me oleme täna siia kokku tulnud äh, ja toetame resolutsiooni. Äh, sõnavõttude arv on väga suur, äh, tegemist on ülemaailmse HIV-AIDSi vastase võitluse päevaga. kahe tuhande üheksanda aasta avaldus on äärmiselt oluline, seda neil põhjustel, millest siin juba ka räägitud on. aga me näeme, et tegelikult tuleb ära teha veel väga palju, väga palju on uusi juhte, mis eh, diagnoositakse igal aastal, kahe tuhande kümnenda aasta ülevaates räägitakse kahekümne viiest tuhandest uuest juhtumist ning naaberriikide puhul me näeme, et on sada tuhat uut juhtumit. ma usun, et isegi kui eh, Äh, praegu võib tunduda, et asjad on nii hullud kui äh, üldse võimalik, siis võib äh, olukord veelgi halvemaks minna. ja hoolimata majandus- ja finantskriisist tuleb investeerida mm, sellesse valdkonda praegu, aga on sellest puudu ning see on ohtu seadnud meie võitluse HIV ja AIDSi vastu. ma usun, et komisjonil on väga oluline roll siin, ta peab nõudma, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi ja lubadusi. teiseks eh, diskrimineerimise suurenemine, millest eh, mis ka sotsiaal- ning majanduskriis eh, veelgi rohkem välja toob. paljud HIV-i nakatunud, viirust kandvad inimesed on oma töökoha kaotanud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 on resolutsioon, kus äh, tuuakse välja ka see, kuivõrd palju uusi juhtumeid on Euroopa Liidus igal aastal. kolmkümmend protsenti äh, viirusesse nakatunutest äh, kannatavad ka hepatiit C all. me peame teavitama avalikkust nakatumisohust sellepärast, et tegemist on haigusega, mis on väga ränk ja tihti lõpeb nakatunu surmaga. komisjon on muutnud horisontaalset teksti ühe lause võrra, see puudutab abordi tegemist ning seda muudatust me ei toeta, sellepärast et see muudab kogu resolutsiooni mõtet. me nõuame eraldi hääletust selle muudatuse osas, eh, kus räägitakse just abordist, me tahame, et see jääks välja, nii et me tuleksime tagasi algse teksti juurde, millega me saame nõustuda eelkõige, et me leiame, et tegemist on väga olulise dokumendiga Euroopa kodanikele ja noortele, kui seda muudatusettepanekut ei muudeta, siis me selle poolt hääletada ei saa ja me jääme erapooletuks. suur aitäh ja nüüd äh, äh, saab sõna proua Toots üheks minutiks. lugupeetud president, HIV-ga elavate isikute arv Ühendkuningriigis äh, on ula-, ulatub nüüd üheksakümne ühe tuhandeni kahe tuhande kümnendal aastal ning äh, see arv on suurenenud viie tuhande võrra, võrreldes eelmistel aastatel. peatselt me jõuame äh, siis kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks saja tuhandeni. minu enda valimisringkonnas Põhja-Iirimaal on äh, üha rohkem inimesi, kes peavad elama HIV-AIDSiga ligikaudu kaks inimest iga nädal diagnoseeritakse HIV-iga olgugi, et arvud on suhteliselt madalad, me näeme, et selle nädala statistika kohaselt on uute juhtumite arv kasvanud kahekümne protsendi võrra meeste seas. maailma Terviseorganisatsioon kinnitab üle, et üle maailma üle kolmekümne miljoni inimese elab HIV-iga ning kaks koma üks miljonit. minu ma leian, et haridus liikmesriikides selles valdkonnas on miski, mis aitab edendada ennetada HIV-AIDSi ning samuti varane avastamine on miski, mis aitab takistada HIV-AIDSi levikut. samuti tuleb lahti saada inimeste kartusest teste teha, tuleb üle saada hirmust ning stigmatiseerimisest. inimesed pea, inimesed tihtilugu lähevad testima alles siis, kui tegelikult oleks ravi pidanud juba pihta hakkama ja see muidugi muudab olukorra hullemaks viimaste mm, aastate jooksul tehtud edusammud ravi osas on väga eh, suured, kuid eh, eh, siiski kahjuks paljud sellest veel kasu ei saa. suur aitäh, proua Toots ning nõukogu nimel saab nüüd sõna härra Adam Frontsak, kes on Poola rahvatervise mm, abipeaminister suur tänu, proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, on, mul on väga hea meel siin eesistujana e, esitleda kahekümne üheksandal novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võetud ministrite nõukogu järeldusi. Euroopa Liit ja liikmesriigid mõtlevad nendele, kes on äh, surnud HIV-i või AIDSi ja avaldavad kaastunnet nende inimeste lähedastele, äh, ka nende inimeste lähedastele, kes praegu on nakatunud. kolmkümmend aastat tagasi sai maailm teada AIDSist. esimesed juhtumid tulid äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne esimese aasta detsembrikuus välja ja nüüd kolmkümmend aastat mil-, eh, kolmkümmend aastat hiljem on kolmkümmend miljonit inimest surnud sellesse haigusesse, miljonid lapsed on nakatunud, eh, kolmkümmend kolm koma kolm miljonit inimest eh, elab HIV-i AIDS-iga ja üle seitsme tuhande inimese nakatub iga päev, eriti just vaesemates riikides. kolmkümmend aastat on tehtud pingutusi võitlemaks selle haiguse vastu ja peetud dialoogi ja üles ehitatud partnerlussuhteid. partnerlussuhted ja dialoog on muutunud eriti tähtsaks ja inimväärikus peaks olema alati meie tegevuse keskmes tänu nendele edusammudele on äh, uute nakatumiste arv vähenenud kakskümmend protsenti ja üheksakümmend protsenti on vähenenud AIDSiga seotud surmade arv aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üheksa. kõige suuremaid edusamme on tehtud just nendes riikides, mis on kõige rohkem puudutatud ehk äh, Sahara alustes riikides Euroopa Liidul on hea meel, et on andnud oma panuse nendesse saavutuste nagu UNAIDS-iga, WHO-ga, UNITAID-iga ja, ja, ja People Living with HIV on need organisatsioonid, millega on koostööd tehtud ja millega on tehtud ka suuri edusamme. kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Liit panustas HIV-i, tuberkuloosi ja malaaria fondi üks koma viis miljardit USA dollarit, viiskümmend kolm protsenti kõikidest äh, maksetest, äh, mis siis Euroopa Komisjon ja liikmesriigid koos on teinud, sellegipoolest tuleb meil aktiivselt võidelda selle haiguse vastu ja nakatunute arv äh, suureneb sellegipoolest viies riigis seitsmest on nakatunute arv äh, tõusnud üle kahekümne viie protsendi aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üheksa, seda põhiliselt siis Ida-Euroopas ja Aasias. ja meil tuleb tõesti midagi selle olukorra vastu ette võtta. meil on vaja rohkem ennetusprogramme ja vastavaid teenuseid riiklikul tasandil kohalikul tasandil, sest niimoodi on võimalik kõige tõhusamalt võidelda selle haiguse vastu. Euroopa Liit peab võtma juhtohjad võitluses HIV-i eh, vastases võitluses ja meie suuremaks väljakutseks on praegu äh, hoida HIV-i, AIDSi oma tegevuskaval kõval, kõrgel kohal ja meil tuleb sellega võidelda nii riiklikul kui ka kohalikul ja regionaalsel tasandil, selleks et sellest ei kujuneks välja epideemia. Euroopa Liit äh, tervitab kõiki neid edusamme, mida on tehtud äh, milleeniumi eesmärkide osas ja kõikide nende eesmärkide osas, mis on meie HIV-i eh, ja AIDSi ennetusprogrammide raames paika pandud. nii nagu ÜRO eh, Peaassamblee selle juunikuus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võtsid. Need eesmärgid on selleks, et meil oleks võimalikult vähe nakatunuid ja võimalikult vähe eh, surnuid ja võimalikult vähe diskrimineerimist. meil on vaja strateegiat vähe, et meil oleks tõesti null nakatunut, null surnut ja äh, null protsenti diskrimineerimist. me tervitame Euroopa Liidu püüdusi äh, täita kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesmärke ehk et meil on viiskümmend miljonit inimest, kes on nakatunud, kuid kes saavad retroviraalset äh, teraapiat peale selle tuleb meil vähendada ka äh, sündimata laste nakatumist. AIDSi vastane ennetustöö on kõige tähtsam selleks, et epidaam, epideemiat peatada, meil on vaja hoolitseda selle eest, et meie strateegiad oleksid äh, järjekindlad ja et me arvestame alati kohalike oludega ja viimase teadusliku teadmisega äh, meil tuleb tõesti kasutada kõiki juba olemasolevaid meetodeid, aga ka uusi meetodeid. Euroopa Liidu jaoks on väga tähtis, on ka just naiste ja noorte tüdrukute haavatavus. Nemad on eriti avatud nakkamise, samamoodi ka majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid mängivad väga suurt rolli. naistest üle viiekümne protsendi nakatunustest kogu maailmas on naised Euroopa Liidul on vaja teha oma strateegiaid selleks, et äh, mõelda ka soopõhilistele probleemidele ja meil tuleb tagada naiste õigused, eriti naiste õigus olla kaitstud äh, äh, kaitsmata suguühete eest äh, peale selle tuleb tähelepanu pöörata ka Äh, noorte meeste käitumisel. Euroopa Liit toob välja, kui tähtis on keskenduda just võtmetähtsusega äh, ühiskonnagruppidele ehk meessoost homoseksuaalidele, sisserändajatele, vangidele, prostituutidele ja nende klientidele. Need ühiskonnagrupid on tihti lükatud kõrvale, mistõttu ka nende haavatavus ja suur tõenäosus nakatuda äh, AIDSi suureneb, seepärast tuleb meil mõelda ka selle peale, et väga ähm, piiratud juurdepääs on noortel just äh, meie seksuaaltervise programmidele ja nõuandmisprogrammidele. meil on tõesti hoolitseda selle eest, et teenuseid tagatakse neile äh, ja et oleks tagatud ka korralik nõuandmine ja testimine, et oleks juurdepääs nii meeste kui naiste kondoomidele riski vähendamisprogrammidele, ennetusmeetmetele. me peame, eh, kogu selle töö juures me ei tohi ära unustada ka teisi seksuaalsel teel levivaid haiguseid, hepatiiti, tuberkuloosi, eh, hepatiit C-d ja nii edasi. meil tuleb tõesti ka nendega tegeleda ja meil tuleb tõesti ka eh, seksuaalreproduktiivsetesse äh, strateegiatesse kaasata seksuaalsel teel levivad haigused. Euroopa Liit saab aru, et meil tuleb äh, rohkem kaasata inimesi järelevalveprogrammidesse ja toetamisprogrammidesse ning poliitikatesse. me saame aru ka, kui tähtis on vabaühenduste roll Äh, eriti nende inimeste jaoks, kes on HIV-i nakatunud ja seda tuleb teha nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Euroopa Liit tervitab kõiki neid suuri edusamme, mis on tehtud äh, antiretroviraalse äh, teraapia saamiseks ja siinkohal tuleb teha koostööd erinevate regioonide vahel. üle kuue poole miljoni inimese saab retroviraalset teraapiat äh, Äh, samal ajal aga on kaheksa miljonit inimest, kes peaksid ka äh, neid ravimeid saama, kuid praegu veel ei saa. antiretroviraalsete äh, ravimite kasutamine näitab, et nendega on võimalik võidelda AIDSi vastu. meil tuleb tõesti võidelda selle haiguse vastu ja hoolitseda inimeste, kes, kes on nakatunud HIV-i või AIDSi. meil tuleb eriti tegutseda just riiklikul tasandil ja pidada silmas inimväärikust ning panna see meie tegevuse keskmesse. Euroopa Liit äh, tervitab seda, et äh, on vähenenud äh, nakatumine emadelt lastele. aga meil tuleb jätkata Äh, selles osas veelgi tööd selleks, et selline nakatumine täielikult välistada ja niimoodi päästa elusid. noored inimesed ja lapsed peaksid saama kõige paremat teraapiat ja toetust, mis meil pakkuda on. HIV, AIDS ja äh, seksuaaltervis peaksid olema osa meie äh, strateegiatest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil need inimesed, kes on nakatunud HIV-i, neid tuleb kaitsta diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse eest. Euroopa Liit peab pakkuma toetust äh, ka selleks, et äh, kaoks ära erinevad tõkked elamisloa saamiseks nendele inimestele, kes on nakatunud. me peaksime hoolitsema selle eest, et äh, seadused oleksid selles osas kooskõlas ja et kaotatakse ära kõik seadused, mis ei toeta neid haavatavaid gruppe Euroopa Liit äh, finantskriisi ajastul peab tõesti optimaalselt kasutama, kasutada olevaid vahendeid. Ehm, me oleme pühendunud äh, tõhususe suurendamisele terviseteenuste pakkumisel ja meil tuleb parandada ka riiklikke haigekassa süsteeme selleks, et äh, pakkuda sotsiaalteenuseid HIV ja AIDSi nakatunud inimestesse ja samamoodi pakkuda neile parimat võimalikku ravi ainult selle töö jätkamisel, mida me teeme, on meil võimalik tagada kõrgetasemeline sekkumine ja lõhede vähendamine kõikides valdkondades ja Euroopa Liit saab niimoodi, samamoodi nagu ka iga liikmesriik äh,, aidata nakatumiste vähenemisele kaasa ja seksuaaltervise paranemisele. suur tänu! suur äh, tänu, härra minister ja nüüd annan sõna volinik Talile, kes teeb omalt poolt kommentaare ning kes räägib ka komisjoni äh, pühendumustest. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, selles arutelus osalesid. meie sõnum on väga tugev ning äh, seeläbi on meil võimalik jätkata võitlust äh, HIV-AIDSi vastu. see tugev sõnum on veelgi olulisem täna. Äh, kuna meil on Euroopas kasinusmeetmed praegu kõikjal siis paljud vahendid, mis varem eraldati tervisesektorile, eh, neid vahendeid nüüd vähendatakse. ning samuti on väga oluline, et meie sõnum täna oleks järgmine, nimelt kulude vähendamine, eh, riikide eelarvete vähendamine eh, tegelikult peaks tähendama liigse kulutamise vastast võitlust, mitte aga raha vähendamist HIV-AIDSi äh, vastasesse võitluse tarbeks äh, või ennetuste tarbeks. viimaste aastate jooksul on äh, leidnud aset olulisi edusamme võitluses AIDSi vastu. aga me oleme siiski kaugel oma eesmärkide saavutamisest eesmärgiks on jõuda nullini uute nakkuste ning äh, uute nakatumiste ning AIDSiga seotud surmade puhul. aga igastahes komisjon on täielikult pühendunud äh, sellele, meie eesmärgiks on nende ees, nende sihtmärkide poole äh, püüdlemine, samuti soovime võidelda diskrimineerimise vastu sest et eh, tegemist on eh, tõsise probleemiga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. me peame tagama juurdepääsu tervishoiule kõikidele neile, kes on nakatunud või kes eh, on nakatumisohus nii Euroopas kui väljaspool Euroopat. nagu paljud teist on juba ka ütelnud, on meil vaja teha tohutuid jõupingutusi ja me peame tõsiselt pühenduma sellele, et äh, koolitada, teavitada oma kodanikke kõigest sellest, mis on seotud HIV-AIDSiga. ma loodan, et me jätkame oma tööd ja komisjon on omalt poolt loonud rahkerühma, äh, kus tegeletakse just äh, HIV-AIDSi küsimustega ja me üritame äh, võimalikult palju levitada häid tavasid liikmesriikides ja tagada, et meie tegevus oleks koordineeritud, seeläbi on võimalik saavutada paremaid tulemusi, aitäh! aitäh, härra volinik! head kolleegid, sellega on arutelu lõppenud ning juhatus on saanud ka resolutsiooni ettepaneku ja hääletus leiab aset täna kell kaksteist.